komisjonile. vabasid elukutseid esindavate ettevõtjate toetamist käsitleva aruande järelmeetmed. esimene kõneleja on selle küsimuse autor. ja kõigepealt saabki sõna president Antonio Tajani, teil on sõna ja kaks minutit aega. aitäh, lugupeetud juhataja lugupeetud volinik, lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopas on neli miljonit vabade elukutsete esindajat ja nad moodustavad üksteist protsenti töökohtadest ja nende käive proua volinik, ütleb juhataja, palun olge vaikselt neli miljonit vabade töökohtade esindajat Euroopas moodustavad üksteist äh, protsenti kõikidest töökohtadest ja nende käive on viissada miljardit aastas. meil on vaja lahendada nendega seotud probleemid, neil on raskusi rahastusele ligipääsemisega ja mind vaevavad liigsed kulutused ja administratiivkoormus, meil on vaja keskenduda VKE-dele nagu näiteks äh, li-, ligipääs rahastusele Euroopa Liidu ja regionaalsel tasandil. meil on vaja tagada rahastus kõikidele selle sektori esindajatele peale äh, oma voliniku rollis tehtud tööle olen välja tulnud ka terve rea soovitustega selleks, et toetada vabade elukutsete esindajaid Euroopas, mitte ainult äh, parema ligipääsu tagamisega, vaid ka parema äh, informatsiooni ja koolituse jagamisega. praegu on jõudnud kätte hetk neid soovitusi ellu rakendada ja meil on välja töötatud ka vastav suuline küsimus ning ma tahaksin uuelt Euroopa Komisjonilt küsida, mil moel kavatsevad nad võetud kohustusi täita. meie ootame tugevat kohustuste võtmist Äh, volinik Benkovska poolt, lugupeetud volinik, ma tagan teile, et te võite loota meiepoolse toetuse. Ähm, toetame õigusloomelisi ettepanekuid, erinevaid projekte selleks, et soodustada majanduskasvu ja tööhõive kasvu Euroopas. meil on vaja kaasata ka Euroopa institutsioone, sellepärast ootame teie poolt tugevat poliitilist tegutsemist selleks, et et tagada vabade ettevõtete, vabade et, elukutsete esindajatele rohkem vabadust ja vähem bürokraatiat. aitäh. järgmiseks saab sõna proua Gebhardt, palun. suur tänu, härra juhataja, proua volinik vabad elukutsed on väga olulised elukutsed ning see on Euroopa Liidu ühiskondade selgrooks sellistel elukutsetel on ka väga kõrge kvalifikatsioon. tavaliselt on need tervishoiusektoris, õigusvallas või teistes olulistes turvalisuse ja julgeolekuga seotud küsimustes. ja seetõttu on nendes valdkondades väga kõrget äh, kvalifitseeritust vaja selleks, et reeglid oleksid selged, annaksid nendele inimestele äh, ka äh, kindlustunde oma elukutse osas. Äh, oma kolleegidega olen ma nõus, et meil ei pea olema liigset bürokraatiat, aga samas on meil vaja tagada seda, et nendes valdkondades oleks väga kõrgkvaliteetsed teenused kättesaadavad ja seda ongi meil kõigil vaja. mis puudutab äh, kutsekvalifikatsiooni äh, määruse rakendamist, äh, siis siin on vaja hinnanguprotsessi ja me teame, et äh, selles vallas vaadatakse väga hoolega selle, nende aspekti rakendamist. küsimus, mida ma tahan teile esitada, on see, et mis selles valdkonnas teie arvates on selle hinnangu mõte ning ähm, mida võivad sellest hinnangust järeldada need, kes tahavad vabade elukutsete vallas töötada meie tahame seista selle eest, et need teenused oleksid kõige kõrgemal võimalikul kvaliteeditasandil ning et tarbijad, patsiendid ja inimesed, kes eh, nendest teenustest eh, hüved saavad, saavad olla kindlad, et eh, neile väga kvaliteetset teenust osutatakse, aitäh! aitäh, proua Gebhardt, nüüd saab komisjoni nimel sõna proua Pienkovska. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh selle võimaluse eest rõhutada vabade elukutsete olulisust Euroopas, sest äh, nagu teie küsimus selgelt välja toob, on vabad elukutsed need, kes kannavad kõige rohkem ettevõtlusvaimsust, äh, insenerid, arhitektid, juristid loovad Äh, sõltumatuid ettevõtteid, nad investeerivad omaenda varasse ja professionaalsesse äh, teadmusse ja nad toovad endaga kaasa majanduslikku edu, nad loovad töökohti ning tagavad äh, kõrgekvaliteedilisi tooteid ja teenuseid. sellel põhjusel otsustas Euroopa Komisjon võtta võtta konkreetseid kohustusi, mis on seotud vabade elukutsetega kahe tuhande kahekümnenda ettevõtluskava raames selleks, et nende konkreetseid vajadusi rahuldada, nagu näiteks konkreetsete teadmiste ja oskuste mm, omandamine, ligipääs rahastusele ja krediidile see konkreetne nende eesmärkidega seotud töörühm äh, on kirjutanud raporti, mis viiakse lõpule selle aasta lõpus ja mis keskendub viiele plokile, kõigepealt ettevõtlus, haridus ja koolitus, sest vabad elukutsed peavad saama juhtimis- ja rahastusalaseid teadmisi ning vabade elukutsete esindajad saavad juba osaleda ettevõtluse Erasmuses. teine plokk ähm, rõhutab juurdepääsu rahastusele ja Neil on võimalus äh, saada rahastust äh, programmidest nagu Kosme ja Horisont kaks tuhat kakskümmend ning ettevõtlusvõrgustikust samuti. samuti kolmas plokk keskendub juurdepääsule turgudele, neljas plokk räägib äh, vabade elukutsete esindajate regulatiivkoormuse vähendamisest, siin on vaja välja tuua kitsaskohad ning parimad tavad Euroopa Liidus ja viiendana rõhutada toetame vabade elukutsete esindajate esindasuse, esindatuse ja kaasatuse tugevdamist Euroopa tasandil. sellepärast olen otsustanud, et vabade elukutsete esindajad on kutsutud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta VKE-de assambleele, mis toimub Luksemburgis käesoleva aasta novembrikuus. see peaks lubama nende elukutsete esindajatele olema, olla mm, paremini informeeritud vastavatest õigusalastest sammudest tegevusest. samuti viib komisjon praegu välja läbipaistvus ja mõju-uuringud liikmesriikides pärast kvalifikatsioonidirektiivi vastuvõtmist. see ettevõtmine toimub koostöös riiklike ametivõimudega ja see on juba lubanud välja tuua vabade elukutsete esindajate vajadusi kõikides sektorites. enamik eh, vabade elukutsete esindajad seisavad silmitsi olukorraga, kus nende töökohad on ohus ja komisjon võtab vastu Liitu kuu aja pärast, kahekümne esimesel oktoobril siseturustrateegia. üheks põhielemendiks selles strateegias on teenustealaste tõkete eemaldamine ning siseturu edendamine teenuste vallas, lihtsustades majandustegevust ka vabade elukutsete esindajate jaoks mul on väga hea meel arutada seda küsimust edaspidi teiega, kui siseturustrateegia vastu võetakse, sest tegemist on väga põhjaliku dokumendiga, kus on ka teatud uusi elemente, mida komisjon on sinna lisanud. aitäh selle küsimuse eest ja oleme valmis seda küsimust teiega ka edaspidi arutama. aitäh, proua volinik. nüüd äh, palun, härra Schwab. härra juhataja, head kolleegid, äh, volinik Jankovska, suur aitäh teie sissejuhatava sõnavõtu eest. Äh, see, kuidas te rääkisite vabadest elukutsetest äh, Euroopa Liidu raamistikus, volinik viitas sellele, kuivõrd suure tähtsusega hindame meie vabasid elukutseid meie Rahvaparteis samamoodi ja seetõttu tekitab muret see, et erinevates liikmesriikide vastastes menetlustes on praegu äh, tarbijakaitse vallas pöördutud aluslepingute rikkumise menetluse poole sa-, samas on aga oluline liikuvust Euroopa Liidu ühisturus äh, suurendada ja seetõttu äh, on oluline vaadata, kas need meetmed on lubatavad või mitte või kas liikmesriigid on aluslepinguid riivanud äh, ja ootan ära Euroopa Kohtu vastava otsuse. samal ajal, proua volinik, on meie huvi loomulikult ka see, et vabad et elukutsed oma loomu poolest oleksid Euroopa Liidu ühisturul ja oma positsioonist kinni pidamas ja seetõttu volinik mm, klassikaline osa ühisturust äh, siis välja arvatud siin mm, digitaalne ühisturg on see, mille eest teie peate seisma ja seetõttu tuleb vaadata üle need reeglid, mis vabasid edukutseid puudutavad. loodetavasti see ühisturustrateegia, mille te esitate mõne kuu jooksul, puudutab äh, vabakutseliste jaoks ka mitmeid äh, positiivseid aspekte selles osas. aitäh. sotsialistide ja demokraatide nimel saab sõna härra Nikolai Danti, üks minut palun aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. Euroopa Liidus on vaja üha rohkem pöörata tähelepanu teadmistele ning vabade elukutsete esindajad on oluline osa majanduskasvust, ehkki institutsioonid pööravad neile veel liiga palju, liiga vähe tähelepanu suurem lõimimine, mis tugineb selgetele reeglitele ning mis tuginevad selgetele teadmistele äh, on möödapääsmatu. komisjoni uuring toob selgelt välja konkreetsed suunad, kuhu tuleb edasi liikuda. komisjon soovib rõhutada koolitust ja teadmiste jagamist selleks, et võita konkurentsi vallas rahvusvahelisel tasandil, samuti on vaja vähendada regulatiivkoormust ja kaasajastada juriidilist raamistikku, mis peab olema tõhus ja selge selleks, et tagada äh, kindlus ja võimalused. volinik võttis täna siin konkreetseid kohustusi ja me ootame selgemat lõimimist ja paremaid reegleid selleks, et et äh, see valdkond oleks kooskõlas majandusliku ja sotsiaalse reaalsusega. suur tänu teile, kolleeg Tanti Alde nimel, nüüd saab äh, Tiita Sarantsova sõna, palun üheks minutiks. suur tänu, juhataja. Äh, proua volinik, arstidest juristideni äh, Äh, on vabad elukutsed meie elude igapäevane osa, me peame austama neid inimesi ja kohtlema neid võrdselt, sellepärast artikkel viiskümmend üheksa ülevaadatud direktiivist on väga tähtis. järgmise aasta alguseks peavad liikmesriigid õigustama, miks teatud äh, elukutsetel on riiklikud nõudmised, iga tavainimene ütleks, et äh, neid ei ole vaja või need on äh, Eh, diskrimineerivad eh, nende elukutsete esindajate suhtes. Eh, komisjon peab olema väga karmikäeline, kui ta otsustab, mis on arvestatav põhjus ja kutsuma üles neid liikmesriike, kes õiguste põhimõtetest kinni ei pea, teisiti käituma kui äh, raamatupidajate ja teiste äh, kõrgelt kvalifitseeritute ees äh, on halduskoormus suur, kui nad tahavad teisele, teise riiki, näiteks Saksamaale kolida, tuleb midagi teha. kõikidel Euroopa Liidu kodanikel on õigus parematele teenustele ning rohkemale valikule oma igapäevaelus nendel elukutsete esitajatel peab olema ka põhiõigus vabale liikumisele ja nüüd palun Konstants Le Gripp. aitäh. eelmise ameti ajal olin oma fraktsiooni nimel raportöör ametialaste kvalifikatsioonide direktiivi osas ja me töötasime väga palju selleks, et muuta direktiivid tõhusamaks ja lihtsamaks, seega lähtun oma raportööri rollist täna siin ja tahaksin rääkida liikuvusest äh, vabade elukutsete esindajate liikuvusest Euroopa Liidus, nagu te teate, on tegemist ühe võtmeelemendiga selleks, et soodustada tööhõivet ja majanduskasvu Euroopa Liidus üldiselt. üks põhilisi läbivaadatud direktiivi elemente oli Euroopa kutseharta, mis puudutas praktikaid, mis peaksid lihtsustama vastastikust tunnustamist kutsealaste kvalifikatsioonide vallas teatud elukutsete puhul. kus me nüüd siis täna paikneme, lugupeetud volinik, nende reeglite ellurakendamise osas, mis puudutab seda elukutsete hartat? konsultatsioonid juba toimuvad et äh, arstide, õdede, füsioterapeutide ja kinnisvaraagentide ning teiste ametite puhul me tahame teada, milline, millised on äh, edusammud selle olulise töö vallas, mis käivitati eelmise ametiaja ajal, aitäh. Ainult... nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks Otmar Karas. proua volinik, juhatajad, daamid ja härrad juba kahe tuhande kolmandal aastal võtsime vastu ühise otsuse, mis puudutavad konkurentsi eh, võimalusi eh, ühisel turul eh, vabade elukutsete vallas. me tegime seda väga lihtsal põhjusel. vabad elukutsed on meie majanduste stabiilsuse ankruks aga äh, vabakutseliste eest seisavad uued väljakutsed, eriti just äh, digitaliseerimise ja üleilmastumise ajastul. meie jaoks on asi selge, vabad elukutsed vajavad täielikku akadeemilist haridust ning väga suurt ja kõrget kvalifikatsiooni. Nad on sõltumatud, vabad, neutraalsed ning nende esindajad peavad ise võtma vastutuse. me, kui me räägime eh, erinevaid piirkondi katvast eh, teenusest, eh, siis seda tuleb tagada kõikide kodanike jaoks õiglaste hindadega ja kui me räägime siin määrustikust, siis kõigepealt on vaja selliseid reegleid, mis eh, tagaksid sõltumatust ja kindlust. Eh, vabasid elukutseid ei tule liigselt eh, piirata reeglitega, inimesed peavad saama toimida ja seda vabalt ja sõltumatult. suur tänu, kolleeg Karras. ja nüüd saab sõna kolleeg Salliini, palun aitäh juhataja, tere õhtust, proua volinik. tänane teema puudutab üht kõige rohkem arutatud küsimust, kuid samas on tegemist kõige vähem reguleeritud küsimusega ehm, meie majandusstruktuuris. vabade elukutsete esindajaid on väga palju, nagu volinik ütles, ja Äh, siin on välja toodud ka äh, konkreetsed nõudmised, rahvusvahelistamine, lihtsustamine, ligipääs rahastusele ja just selles viimases küsimuses tahtsin teile välja tuua ähm, seda, mis toimub Euroopa Liidus ja minu koduriigis vabade elukutsete esindajate staatust ei tunnustata sisuliselt, seda tehakse formaalselt, aga mitte sisuliselt, tihtipeale on nendel inimestel väga raske ligi pääseda rahastusele, mida Euroopa Liit on ette näinud innovatsiooni soodustamiseks, sellepärast palun teil just sellele aspektile keskenduda, aitäh! aitäh, härra Salini. nüüd härra Seinfeld, palun. suur tänu, president. mul on väga hea meel, et me arutame täna seda teemat. vabad elukutsed on olulised mitte ainult tööturu jaoks, vaid nad on ka sotsiaalses mõttes väga tähtsad tuleks piirata vabade elukutsete reguleerimist äh, ja teiste reguleeritud elukutsete piiramist. mõnitel puhkudel ei ole regulatsiooni üldse tarvis, aga kutseorganisatsioonide väga tugev lobi mõjutab liikmesriikide ametiasutusi ja seepärast ei ole ka vastavat regulatsiooni kehtestamine Euroopas väga edukalt läinud, tegelikult äh, vastupidi ülereguleerimine piirab juurdepääsu kutsealadele noorte poolt ja see omakorda tõstab äh, kõrgelt kvalifitseeritud noorte hulgas tööpuudust. väga raske on praktiseerida omandatud elukutset. see mõjutab ka hindu. hinnad muutuvad piiratud konkurentsitingimustes kõrgemaks ja seepärast ongi tarvis meetmeid nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil. ma usun, et äh, selles suunas Euroopa Komisjoni tegevus ka liigub. aitäh! suur tänu, et pidasite ka oma ajast kinni Teresa Comodini Tacchio. Vale. I did not ask for uh, speaking time on this issue, but ei küsinud kõneaega sellel teemal, vaid järgmisel teemal, vabandust. hästi. vabandust selle eksituse pärast äh,. Nadis Moores, palun. aitäh. vabad elukutsed annavad olulise panuse liikmesriikide majanduskasvu nagu me kuulsime, üle nelja miljoni vaba elukutse esindaja on, tegevad Euroopa Liidus äh, näiteks õigusvaldkonnas ja see käive on tohutu, aga majanduskriis on mõjutanud ka vabu elukutseid ja seepärast on tarvis meetmeid ja eeskirju erinevates sektorites, mis võimaldaks neile juurdepääsu rahastamisele Kreekas eh, on vabade elukutsete esindajad eh, saanud väga tugeva löögi memorandumi tõttu, paljud on kaotanud oma töö, neil ei ole sotsiaalkindlustust ja nad ei saa ka töötu abiraha. seepärast on tarvis majandusmeetmeid vabade elukutsete toetamiseks mitte ainult Kreekas, vaid ka kõikides teistes Euroopa liikmesriikides, mida sotsiaalmajanduslik kriis on tugevalt mõjutanud. aitäh! suur tänu, Natis Marjas. järgmiseks annan sõna kokkuvõtteks volinik Pienkovskale. Honorable members. auväärsed parlamendiliikmed, suur tänu teile toetuse eest ja väga üksikasjalike küsimuste eest kohati. tahan vaid lisada, et volinik voli, komisjon täielikult tunnustab vabade elukutsete potentsiaali ja selles osas me jätkuvalt pöörame tähelepanu vabade elukutsetega seotud raamistikule ettevõtlus kaks tuhat kakskümmend tegevuskava raames. ja loomulikult vabad elukutsed saavad olema kaasatud ka siseturu strateegiasse milles keskendutakse moderniseerimisele ja püüame ka prioritiseerida rikkumismenetlusi, nagu Andres Vaab mainis. siseturu strateegia hõlmab ja peab hõlmama meetmeid, kõrvaldamaks takistusi, mida paljud teist mainisid ebaproportsionaalsed kvalifikatsiooninõuded või äh, reguleeritud äh, elukutsete piiramine, siis vastastikused hindamised, see hõlmab kõiki tegevusalasid ja küsimus ei ole ainult reguleeritud elukutsetes, vaid vahehindamise eesmärk on hinnata kvalifikatsiooninõudeid ja kaotada ära põhjendamatud ja ebaproportsionaalsed tõkked. mis puudutab kutsekvalifikatsioonide tunnustamist, siis komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikide esindajatega, et jõuda kokkuleppele rakendusõigusakti vastuvõtmiseks õdede kutsealaga seoses äh, üldhooldusteenustega farmatseutide, füsioterapeutide, kinnisvaramaaklerite tegevusalaga seoses. ja siis enne jaanuari kaks tuhat kuusteist siseturu infosüsteemis ka vastav teave täiendatakse. see oli äh, proua Legripi küsimus järgnev tegevus pärast äh, vastastikust hindamist on osa siseturu strateegiast, ma ei tahaks üksikasjadesse praegu laskuda, sest äh, ma usun, et meil on tulevikus mitmeid võimalusi selle üle arutada, äh, ka kolleegiumis toimub alles sellekohane arutelu ja siis veel ma vist lühidalt vastasin kõigile küsimustele. kokkuvõttes lisaksin vaid, et äh, vabade elukutsetega seoses keskendume tugevalt siseturu strateegiale, innovatsioon, kaasajastamine, reeglite, eeskirjade ja takistuste vähendamine, ka nendes sektorites on meie jaoks väga oluline ja me teeme teiega väga heal meelel koostööd selles vallas, aitäh! suur aitäh, proua volinik